Dank u, uh, voorzitter. Ik, uh, ik moet... aitäh. roheliste fraktsiooni nimel tahan öelda, et eh, arvamuse eelnõu on meie jaoks väga tervitatav, eriti just see lõige, mis viitab artiklile kaks aluslepingutest kus rõhutame demokraatlike väärtuste ülalhoidmist, kuna neid ju õõnestatakse siin äh, läbipaistvuse puudumise korruptsiooni, kõrge korruptsioonitasemega. rohelised äh, nagu teiegi kavatsevad esitada muudatusettepanekuid, me mõistame, et arvamus peab olema lühike, nii need asjad on, püüame siis muudatusettepanekute kaudu veel teksti paremaks muuta kavatseme lauale tuua faktilised muudatusettepanekud, mis toetavad eh, teie arvamust, pakuvad täiendavat teavet, de facto dokum-, dokumendid näiteks eh, kõikide selliste juhtumite kohta, mille puhul on tuvastatud korruptsioon, süsteemne korruptsioon on ju selline lähi, läbiv probleem, seega meie poolt terve rida muudatusettepanekuid võite oodata lisaks meie poolt ka üldisemad muudatusettepanekud, kus luuakse seosed äh, läbipaistmatusega Euroopa Liidu raha kasutamises, näitame, kuidas kogukonna finantshuvisid õõnestatakse äh, samuti kuulsime just kinnisel koosolekul äh, ühe hankijaga pakkumiste, kohe hangete kohta, äh, hangetel osalevad ainult, äh, osaleb ainult üks pakkuja ja me peame sellele tähelepanu rohkem juhtima. lisaks meie poolt veel muudatusettepanekud selle kohta, kuidas Ungari ametid tegelikult ei toimi või ei teosta korrektset järelevalvet prokuratuur ja kontrollikoda ei saa siis äh, teha oma tööd korrektselt, Olav peab äh, selle töö ära tegema või siis äh, tuvastavad selliseid juhtumeid uurivad ajakirjanikud ning me peame uurima, miks on Ungari ametid läbi kukkunud oma töö tege-, töös suur tänu selle eelnõu eest, arvamuse eelnõu eest, ma arvan, et see on väga tugev alus, mille põhjal edasi töötada. Äh, äh, aitäh. lisaksin veel mõne sõna, kuna äh, arvamus on üsna hea, Ungari delegatsioonis olime me mõlemad ning lisaksin tegelikult seda, et oluline on rõhutada ka rikkumistest teatajate rolli. vabaühendused ja uurivad ajakirjanikud, neil ei ole tegelikult platvormi eh, tuvastatud teabe avaldamiseks, keegi ei kuula neid. Nende uurimused ei lähe eh, koduriigis kellelegi korda ja see näitab, et eh, tegemist on liikmesriigis, Euroopa Liidu liikmesriigis defi-, demokraatia puudujäägiga ja see tekitab muret leidsime, et Ungaris inimesed leiavad, et äh, liikmesriigi õigus on kasutada Euroopa vahendeid, äh, õigus, millega ei kaasne vastutust ega mingeid kohustusi ning äh, tegelikult tuleb rõhutada, et raha, raha kasutatakse siiski Euroopa Liidu projektide elluviimiseks, sellega kaasnevad kohustused, läbipaistvuskohustus, aruandluskohustus, projektid tuleb ellu viia samuti nagu kord ja kohus ja see et, et kuuskümmend protsenti investeeringutest tehakse Euroopa Liidu rahaga, see on üsna üllatav tegelikult, võttes arvesse seda Euroopa Liidu vastast narratiivi, mida valitsus on kampaaniates kasutanud Euroopa Liidu raha ei tule valimiskampaaniates tegelikult äh, kasutusele, seda ei tohiks äh, selleks kasutada, seda tuleb kasutada Euroopa hüvanguks. ning mõne sõnaga räägiksin korruptsioonist äh, Euroopa rahade kasutamisel. Olav peaks algatama veel rohkem uurim-, uurimisi, tuvastamaks, mida rahaga tehakse, kuna, kun-, kui Euroopa raha ei kasutata nagu kord ja kohus, kui Euroopa projekte ei realiseerita, siis eh, need inimesed, kes on valitsusega mestis, eh, jätavad selle raha lihtsalt endale. see tekitabki liikmesriikides eh, arvamuse, et väär-, vääriti kasutatud raha tagasi ei õnnestu saada, see määrib Euroopa Liidu mainet kodanike silmis samuti ja pole imestatav, et euroskeptilised liikumised üha levivad. ei ole üllatav, et Euroopa kodanikud tunnevad, et Euroopa projekt asub neist üha kaugemal selle asemel, et saavutada kestlik areng, tegelikult me lihtsalt takistame arengut, kuna me ei ole piisavalt keskendunud eh, Euroopa raha kasutamise tõhususele. kolleeg De Jong, palun. aitäh. ma arvan, et äh, arvamuse eelnõu on väga hea alus edasiseks tööks. ning rikkumiste vastases võitluses on oluline hea juhtimine. Ungari puhul on meil suured kõhklused, kas selline asi seal üldse eksisteerib, tegelikult kritiseeriksime seda tugevalt ja esimeses äh, punktis juba ka viitate sellele aga ma arvan, et siin võiks olla veel selgesõnalisem ning kindlasti omalt poolt muudatusettepanekud esitame. teiseks, ennetamine. tuleb äh, leida roll ka rikkumistest teatajatele, uurivale ajakirjandusele ja ma usun, et sellele tuleks samuti selge sõnaga viidata ning äh, kolmandaks korruptsioonivastane võitlus, äh, mida teostatakse Euroopa Liidu institutsioonides, see, et arvamuses olete ära toonud et, et kolm, kolmkümmend kuus protsenti hangetest äh, Ungaris on ühe pakkujaga, peaks äh, komisjonis häirekella lööma, nad peaksid aru saama, et nad peavad nõudma rohkem teavet, mitte ainult Olafi kohale saatma tuleks teha soovitusi tegelikult ka meie arvamuses komisjonile, aga te, ma arvan, et arvamuse eelnõu on väga hea alustööks, ootan huviga ka juba roheliste muudatusettepanekuid, tõenäoliselt saame neid kõiki toetada, aitäh. Tamas Deutsch, bitte. Tamas Deutsch, palun. tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! aitäh, esimees, kolleegid oleme kuulnud äh, poliitilisi argumente, tavaliselt äh, lugupeetud äh, esimees, te hoiatate meid, kui meie argumenteerimises poliitiliseks läheme, tundub, et ainult vasakpoolsed ja rohelised, rohelistele poliitikutele siin komisjonis on selline tegevus lubatud. kahjuks see tekst, mis meie ees praegu on, ei ole Euroopa Parlamendi komisjoni arvamus, see on rohkem nagu poliitiline lendleht, väga kehva kvaliteediga, siin on väga vähe fakte ja isegi eh, need faktid, mis eh, on, ei tugine reaalsusele. selle asemel, et eh, tuua siin välja poliitilisi argumente, nii nagu seni on tehtud, mina neid üldse ei kuuleks, sellised poliitilised süüdistused arutelus äh, Ungari põhiseaduse üle ning äh, vaidles põhiseaduse esimese lause üle üsna pikalt. ta leidis, et äh, et sellest on kasu ainult usklikele ungarlastele. tegelikult ta rääkis Ungari riigihümni esimesest lausest, mitte äh, mitte põhiseadusest ja hümn on tegelikult üheksateistkümnenda sajandi luuletusel põhinev. seega selliseid äh, suuri vigu tehakse poliitiliste argumentidega ja see arvamus meenutab mulle sama olukorda. mis puudutab ühe pakkujaga hankeid, kolmkümmend kuus protsenti olete siin välja tulnud, toonud, meenutaksin aga, et Eh, kõigis avalikes eh, registrites Euroopa Liidu avalikes eh, teadmekogudes, mis on Ungari kogu, kodanikele kättesaadavad, need andmed näitavad, et aastal kaks tuhat seitseteist oli tegelikult selleks määraks kakskümmend kuus protsenti. siin on toodud väga vähe liikmesriike välja, kus oleks ühe pakkujaga hangete määr veel madalam kui see. väga kummaline on üles ehitada argumente sellisele suurele veale ning lisaks tahaksin teile teada anda, et Ungaris kõik ametlikud hinnangud, mille Euroopa Liidu institutsioonid on teinud, on juhtinud tähelepanu sellele, et viimase viieteist aasta jooksul äh, aasta-aastalt on Ungaris olukord paranenud seoses nende näitajate ja määradega. Ungari, pärast Ungari liitumist aastatel kaks tuhat neli, kaks tuhat kümme tõepoolest korruptsioonijuhtumeid oli palju, aga toona kahjuks ei räägitud äh, kõrgest korruptsioonitasemest riigis nii palju. ning kolmandaks juhiksin tähelepanu sellele, et see on peaaegu nagu naljanumber, et see niinimetatud korruptsioon aktivistid, poliitikud, kes sellega, kes seda uurivad, teie nimetate neid tõsisteks poliitilisteks organisatsioonideks, aga mina viitaksin siin hoopis korruptsiooniindeksile, organisatsioon äh, avaldab poliitiliselt, poliitilisi deklaratsioone erinevates pressiteadetes, aga tegelikult Euroopas või Ungaris ei ole selliseid äh, tegelikult te-, ei, ei, ei usaldata tegelikult sellise organisatsiooni andmeid püütakse, väidetakse, et püütakse kirjeldada avalikkuse arvamust, aeg-ajalt tekstis räägitakse probleemidest, aga organisatsioonis enda sõnul ei ole neil tegelikult dokumente, mis tõetaksid, tõestaksid, et Euroopa Liidu rahastatavate projektide teostamisel äh, on mingisugune erinevus äh, turuhinna ja hankes kasutatava hinna vahel võrreldavate projektide puhul. hinna kunstlikku suurendamist, äh, sellest võib äh, rääkida ainult siis, kui samal ajal, samal turul Ungari majanduses võttes arvesse sama tehnoloogilist sisu või võrreldavat teenust ja nende uurimisel me tuvastaksime oluliselt erine-, erineva hinna kui see, mida kasutatakse avaliku hanke lepingus. ning see erinevus peaks tõepoolest olema oluline ning näitama, et hankehind on oluliselt kõrgem kui turuhind, aga seda ei saa tõestada, sest see ei ole fakt. Ungaris, mis puudutab äh, riigihankeid, hoolimata siis sellest, kas äh, hankeid rahastatakse Euroopa Liidu või riigieelarvest, hinnad ei ole oluliselt kõrgemad kui turu keskmine. olgu tegemist siis teenustega või kapitaliinvesteeringutega, ehitusega. ning äh, lõpetuseks, kolleegid, lubage veel öelda, et see on justkui halb nali, et Euroopa Parlamendi komisjon soovib avaldada finantssurvet liikmesriigile selleks, et riik liituks Euroopa, Euroopa prokuratuuriga. see institutsioon tugineb tõhustatud koostööl, see tähendab, et liikmesriigid võivad loobuda selles osalemisest, kui nad soovivad. kaheksa liikmesriiki ei ole soovinud Euroopa prokuratuuriga liituda ja see, mida teie siin räägite, Te ütlete, et kõik need kaheksa liikmesriiki on korru-, korruptiivsed, Taani ja Ühendkuningriik, eh, neid ei saa ju korruptiivseteks riikideks pidada. muidugi te võite väita, et kõik see on kohustuslik, osalemine on kohustuslik ja siis tuleb muuta ka mandaate vastavalt aluslepingutele aga igal juhul on, ei ole üldse vastuvõetav, et uus institutsioon, mis äh, põhineb vabatahtlikul koostööl, et seda kasutatakse tähelepanu juhtimiseks äh, nendele liikmesriikidele, kes ei soovi osaleda, kuna neil, mitte sellepärast, et neil ei oleks midagi varjata avaliku raha kasutamisel, vaid neil on teistsugune lähenemine lihtsalt, näiteks nagu rootslast, rootslastel, brittidel ja mõnel teisel veel. härra Sani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 käsitletud probleemistikuga. nii et kindlasti muudatusettepanekuid tuleb. mina mõistan asja nii, et kui Ungari valitsus soovib, et mingi statistika paraneks, siis ähm, astuvad nad vastavaid samme. ent Ungaris ühe pakkujaga menetlused tulenevad teinekord eh, sellest, et eh, mitme pakkujaga menetlustes teise diskvalifitseeritakse ja ainus pakkuja, kes jääb, reeglina on siis valitsusele lähedane ettevõtja. nii et eh, mind ei üllata, et valitsus niisugust hüsteerilist kampaaniat praegu läbi viib valitsusväliste organisatsioonide vastu sest eh, niisugused vabaühendused teinekord saavad välja tulla infoga, mis on väga häiriv valitsusele ja valitsusel on, mida varjata. mis puudutab nüüd ülemääraseid hindu, siis Ungari investeerimisprojektid on väga keerulised ja nad on tahtlikult keeruliseks aetud selleks, et muuta nad mittevõrreldavaks. et siin peaks auditites kaevuma väga sügavale, et välja tuua see hindade ülemäärasus. et mõnede projektide hinnad on igal juhul tõesti hinge matvad. mis puudutab äh, Euroopa prokuratuuri, siis äh, aus valitsus ei peitu siin suveräänsuse argumentide taha et kui nad saavad miljardeid eurosid rahastust Euroopa Liidult, siis nad peaksid ju tegema kõik selleks, et vältida kahtlusi selle raha väärkasutuses ning peaksid rõõmuga ühinema Euroopa prokuratuuriga. teised riigid, kes jäävad Euroopa prokuratuuri koostöövõrgust välja, e, reeglina on riigid, mis ei saa nii palju raha Euroopa Liidu eelarvest ja ma arvan, et äh, abisaajad ei, ei tohiks saada seda otsust teha. Äh, proua Rigu, DG Justist, palun nüüd. Thank you, madam chair uh,, for giving us the floor, good morning everybody. suur tänu, proua esinaine, tere hommikust kõigile. kommentaariks uh, eelnevate sõnavõttude kohta. hetkel tahaksime vaid üle korrata, et uh, komisjon jõuliselt soovib äh, kaitsta Euroopa Liidu õigusakte, kaasa arvatud põhiõiguste hartat ja see, sellel eesmärgil kasutame kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid. komisjon jälgib korruptsiooni liikmesriikides Euroopa poolaasta kontekstis ja komisjoni raporti alusel nõukogu võib äh, riigipõhiseid soovitusi esitada liikme, vastavatele liikmesriikidele. hiljuti, seitsmendal märtsil käesoleval aastal komisjon avaldas käesoleva aasta riigipõhised raportid, kus on analüüsitud peamisi väljakutseid korruptsiooni vallas mitmes liikmesriigis, kaasa arvatud Ungaris. ja selles raportis on viiteid, mis, et on olulisi riske ja puudujääke, mis on takistuseks investeeringutele, tõhusale vahendite kulutamisele, majandustulemustele eh, ja majanduskasvule. komisjon jälgib tähelepanelikult libe komisjoni tööd, seal koostatakse artikkel seitse üks võimalikku käivitamist puudutavat raportit. ja ma arvan, et siin siinkohal piirdungi nende avaldustega meie poolt, aitäh. Svini von Olav. Svini Olavist nüüd. Um... suur tänu, proua esinaine. Olavi poolelt kinnitaksin vaid, et et äh, andmetesse tuleb teha väikeseid korrektsioone meie järelduste põhjal, selle oleme ka äh, selle infoga edastanud, põhimõtteliselt on on see õige, puudutavad andmeid aastast kaks tuhat kuusteist muuhulgas. ka teised talitused peavad meie raportiga tutvuma ja vastavaid samme võtma nii komisjoni tasandil kui riik, liikmesriigi tasandil, mis puudutavad äh, rikkumistega seotud menetlusi. kaks tuhat seitseteist andmeid vaadatakse praegu läbi ja hetkel mul ei ole veel vabadust äh, neid tutvustada siis peadirektor hiljem saab need andmed proua esinaisele edastada, kui need kättesaadavaks muutuvad ja lisaks ei olegi mul midagi lisada ja konkreetsemate, konkreetsemaid küsimusi arvestada siis, millega Olav tegeleb. aitäh! kordan veel kord, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies aprill ja, ja kuna ja midagi parata ei ole, ilmselt tuleb muudatusettepanekuid palju. sellega on käesolev päevakorrapunkt ammendatud ning nüüd jõuame päevakorrapunkti juurde, milles peaks osalema peadirektor. kas on ta juba siin? ta peaks tulema kell üksteist ja nii oli kavandatud. seetõttu küsin ka, küsingi ma, et kas see plaan on praegu jõus. aga punkt kaksteist siis arvamuste vahetus regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektoriga seoses ühtekuuluvuspoliitikale hinnangu andmisega Ungaris, Poolas ja Tšehhi Vabariigis pärast ühinemist Euroopa Liiduga. nii et siin on huvitavaid fakte seitsmendast aruandest ühtekuuluvuspoliitika kohta ja oleks väga hea, kui saaksime alustada selle punktiga, meil on umbes tund aega sellele kavandatud. kas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 sest nii palju, kui mina tean, oli kolmteist liikmesriiki, kes ühinesid aastal kaks tuhat neli. ja kui meie arutelu on horisontaalne arutelu, siis peaksime kõigi kolmeteistkümne vastu huvi tundma. kõigi nende riikide vastu, kes ühtekuuluvusvahendeid kasutavad ja mõlema finantsperioodi jooksul kui me räägime kasutavus, ärakasutusmäärast, siis ma ei saa aru, miks me peame keskenduma ainult nendele riikidele või miks teeksime vahet nendel riikidel, kes olid liikmed enne või pärast aastat kaks tuhat neli. mina jälgin olukorda Tšehhi Vabariigis. oleme kakskümmend neli miljardit saanud Euroopa Liidu vahendeid. ja oleme saanud ka Tšehhi eelarvest toetusi. Tšehhi Vabariigil on olnud probleeme kasutussuutlikkusega ja alati ei ole olnud võimalik ära kasutada kõiki vahendeid, kuid olukord jätkuvalt paraneb ja praeguse programmi tööperioodi ajal on tulemused paremad ja pro-, pro-, operatiivprogrammid võivad olla problemaatilised. aastal kaks tuhat viisteist räägime kolmekümne kuuest miljardist eurost kaasa arvatud äh, kaasrahastamine. ja me oleme üks nendest riikidest, kes kõige kiiremini kasvavad koos Ungari, Slovakkia ja Poolaga. üle poole Tšehhi territooriumist on nüüd üle viiekümne protsendi määra seitsmekümnest protsendist. Euroopa Liidus. ühtegi, seda ei oleks olnud võimalik saavutada ilma hästi toimiva ühtekuuluvuspoliitikata, vaatamata paljudele probleemidele, mida ka on mainitud ja mida ka mainitakse kindlasti e-, veel. kõik riigid, kes kasutavad ühtekuuluvusvahendeid, seal on kiire majanduskasv ja on edukamad kui varem, vaatamata majanduslangusele. ja samuti äh, rõhutaksin, et eile nägime komisjoni aruannet korruptsioonivastase võitluse kohta ja ainult üheksa riiki on vastu võtnud sellekohase strateegia. Tšehhi Vabariik, Slovakkia ja Ungar olid nende hulgas. samuti ei ole meil olnud äh, tingimuslikkuse kriteeriumi täitmisega, et kes peaks need rahad saama ning äh, hangete tingimused olid üks nendest tingimustest eelmise aasta lõpul liikmesriigid äh, leppisid kokku teha paremat koostööd ja luua Euroopa prokuratuur selleks, et kaitsta Euroopa Liitu kõikvõimaliku vahendite väärkasutamise vastu ja kakskümmend riiki, kes soovivad äh, prokuratuuri toimimist, tahavad tõhuta, tõhusamaid menetlusi, paremat koostööd riik, riikide tasandis, Euroopa tasandil ja Tšehhi Vabariik ja Slovakkia on nende riikide hulgas, nii et me oleme soovinud olla äärmiselt äh, läbipaistva nende vahendite kasutamisel Su. suur tänu. keegi pole midagi vastupidist väitnudki. tahtsin lihtsalt öelda, et äh, arvestades äh, seda, et mõned riigid on suuremad kui teised keskendume neljale täna, see ei tähenda, et me testidega üldse ei tegele. mul on hea meel näha, et härra Lemet on ka kohale jõudnud, annan teile hea meelega sõna. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, äh, guten Morgen und äh, vielen Dank. tere hommikust ja suur tänu selle võimaluse eest. tõepoolest, on õige hetk astuda sammuke tagasi ja vaadata, millised on olnud üldised äh, arengud nelja väga, neljas väga olulises liikmesriigis, kes on samal ajal äh, väga keskse tähtsusega toetuste saajad, eriti läbi ühtekuuluvuspoliitika pärast nende liitumist aastal kaks tuhat neli. Võt-, võtaksime esimese slaidi. siin alustame kõige põhilisemast, ehk siis, et kuidas on SKT kasvanud Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja Slovakkias võrreldes Euroopa Liidu keskmisega Äh, Euroopa keskmine on siin punktiirjoon, algab see joonest sada aastal kaks tuhat neli ja see punktiirjoon, nagu te näete, on tegelikult kõige lamedam. Euroopa Liidu keskmine kasv on olnud äh, vähem kiire kui SKT kasv nendes neljas liikmesriigis. kuid äh, ühtlasi on, on siin võimalik ka näha suuri erinevusi nende nelja liikmesriigi vahel. Ungari puhul uh, Ungari majanduskasvu kõver langeb vägagi kokku Euroopa Liidu keskmisega, nii et uh, suhtelises mõistes on ta nüüd järeljõudjate hulgas. Tšehhi Vabariik on pisut uh, kõrgemal Euroopa Liidu keskmisest majanduse dünaamilisuse osas ja, ja väga selgelt äh, kaks eesrindlikumat, Slovakkia ja Poola, peaaegu kattuvad jooned. Poola puhul eriti, mis tänagi, ma arvan, on, on tähelepanu vääriv, on see, et Poolal õnnestus majanduskriisist väljuda iga, ilma negatiivse kasvuta, nad kasvasid isegi aastatel kaks tuhat üheksa kaks tuhat kümme ja mina väidaksin, et, et äh, see juhtus tänu olulisele panusele just sellel hetkel, mis tuli sellest, et rahastamine lõppes perioodiks kaks tuhat neli, kaks tuhat kuus ja algas rahastamine perioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. kui te, kui me nüüd vaatame äh, koondnäitajaid majanduskasvu osas, siis me näeme, et Euroopa Liit on kasvanud alates aastast kaks tuhat neli äh, praktiliselt viisteist protsenti ainult kolmeteistkümne aasta jooksul, äh, kuna oli kriis ja ta seotud tagasilöögid, Ungari ei, tulemus ei ole kuigi palju parem, kuusteist protsenti, ja siis seal kõrval näete Poola ja Slovakkia Äh, mis on olnud tõelised staarid ligi. ligi kuuskümmend protsenti on toimunud äh, kasv nende kolmeteistkümne aasta jooksul. ning äh, hiljutisem dünaamika, siin on mustrid üsnagi sarnased Ungari jääb pisut allapoole Äh, pisut maha kolmest ülejäänust. ja järgmine slaid. kuidas äh, väljendub see nüüd SKT-s ühe elaniku kohta os-, suhetes, suhtes ostujõuga, jälle võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, siin on väga selgesti tegemist järelejõudmisega, eriti Poola ja Slovakkia puhul on veenvaid näiteid taga, järelejõudmisest Tšehhi Vabariigi puhul ja, ja tagasihoidlikum trend, kus äh, Visegradi äh, teisel kohal olnud riik Ungari kolmteist aastat hiljem suhtelises äh, mõistes on jäänud kõige vähem jõukaks nendest neljast. Poola on nüüd Ungarist ette jõudnud. Äh, muutused protsendipunktides on siin ka üsna muljetavaldavad. Poola ja Slovakkia kahekümne ühe protsendipunktiga on, on ületanud lõhe Euroopa Liidu keskmisest. Poolas oli alguses pool Euroopa Liidu keskmisest jõudnud seitsmekümne ühe protsendini, Slovakkia viiekümne seitselt protsendilt seitsmekümne kaheksa protsendini ja Tšehhi Vabariigi puhul ei taha ka unu-, ka, ka neid unustada, üheksakümne, üheksakümmend protsenti nüüd äh, praktiliselt võrreldav Hispaaniaga järgmine slaid. nüüd äh, sotsiaalvaldkonna näitajad, nagu te teate, ühtekuuluvus poliitika on seotud majandusliku ja, ja sotsiaalse ühtekuuluvusega ning Euroopa Sotsiaalfond keskendub vägagi sellele, et inimesed äh, saaksid tööle siin me näeme, et äh, eriti Poola ja Slovakkia ühinemise hetkel oh, seal oli rekordiliselt kõrge tööpuudus. see oli äh, see, tulu, turu, plaanimajanduselt turumajandusele ülemineku tagajärg ja ligi, oli siis ligi kakskümmend protsenti aastal kaks tuhat neli. kõige soodsam olukord äh, suhteliselt tol hetkel oli Ungaris. palju soodsam oli ka see Tšehhi Vabariigis. kolmteist aastat äh, hiljem näeme me, et äh, nii Poola kui Slovakkia on äh, järele jõudnud või isegi äh, ületanud Euroopa Liidu keskmise päris olulisel määral Poola puhul. ja Tšehhi Vabariik äh, nüüdseks on Euroopa tšempion, kus on väga madal tööpuudus, kaks koma neli protsenti viimaste hinnangute kohaselt. ja see on tõesti kõige madalam Euroopa Liidus üldse. Poola jõudis olukorrast, kus äh, tööpuudust oli väga palju, olukorda, kus on tööjõupuudus väga paljudes valdkondades. ja täna on tööpuuduse, täna on Poola avanenud äh, üsnagi olulisel määral töötajatele Ukrainast selleks, et äh, korvata tööjõupuuduse probleemi. ja siin on meil jällegi väga positiivne tulemus äh, liitumise hetkest alates. nüüd järgmine sotsiaalne näitaja. vaesuse riskis elav Äh, rahvastik või tõrjutud rahvastiku osa. alates aastast kaks tuhat viis on meil andmed siin alles. jällegi olukord on äh, paranenud kõikjal ja kõige olulisemal määral Poolas, kus äh, vaesuse riskimäär on äh, üle viiekümne protsendi kahanenud, see oli ja, ja saavutanud praktiliselt Euroopa Liidu keskmise taseme. Need neli liikmes, äh, kõige kehvemad tulemused on Ungaril siin nelja hulgas, mis on endiselt, kus endiselt näitaja on halvem kui Euroopa Liidu keskmine Tšehhi Vabariigis on kõige väiksem näitaja kogu Euroopa Liidus, isegi väiksem, isegi kui ma olen Tšehhi ametnikel kuulnud, et nad ei ole sellega nõus, nad väidavad, et Euroopa Liidu definitsiooniga on siin probleem. Nende arvates äh, me maalime liiga roosilise pildi Tšehhi Vabariigist, kuid minu arvates on ikkagi see väga kõnekas Äh, näitab äh, äh, olukorrast, kus sotsiaalvaldkonnas valitseb suur võrdsus siiski Tšehhi Vabariigis. nüüd oskused, tööjõuoskused, see on järgmine slaid. näeme siin tohutut progressi. vaatame, kui palju on neid inimesi vanuses äh, kolmkümmend kuni kolmkümmend neli eluaastat, kellel on ähm, kõrgharidusdiplom. Nende inimeste osakaal on plahvatuslikult kasvanud, mõnikord isegi kolmekordistunud, näiteks Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias kolm neljast Visegradi riigist on praktiliselt järele jõudnud Euroopa Liidu keskmisele, mis on pisut väiksem kui nelikümmend protsenti aastal kaks tuhat seitseteist ja Poola on ületanud Euroopa Liidu keskmise nelikümmend viis koma kuus protsenti praegu. kõik liikmesriigid, välja arvatud Ungari jällegi, on teinud rohkem edusamme kui Euroopa Liit keskmiselt. ma arvan, see on väga oluline statistika, sellepärast et see annab meile arusaama ka tulevasest kasvupotentsiaalist. järelejõudmise algfaasis on alati lihtsam, äh, kuna on stabiilne õigusraamistik, kuna on liitutud siseturuga. see meelitab ligi väga palju välisinvesteeringuid ja see omakorda toob kaasa kiired edusammud alguses. ja kõik need liikmesriigid on ka äh,, siin me oleme seda efekti näinud aga seejärel saavutatakse Euroopa Liidu keskmine tase ligilähedaselt ja siin on juba väljakutsed suuremad, sest siis on juba vaja äh, suuremat oskustega tööjõudu ja järk-järgult on vaja liikuda innovaatilisema majanduskasvu mudeli poole. ja siin võime lootusega tulevikku vaadata, et vähemalt üks äh, eeldus on olemas nendes neljas liikmesriigis selleks, et äh, võiks jätkuda lähenemise tee. ja nüüd äh, järgmine slaid. siin näeme kokkuvõtlikult, järgmine slaid, palun. Thank you um,. We can. suur tänu, siin näeme väga kokkuvõtlikult ühte väga silmatorkavat nähtust, mis on kaasnenud selle kiirele jär järelejõudmisega kolmes neljast Visegradi riigist. ja see nähtus on seotud liikuma paneva jõuga, mis on väga selgelt pealinnadel. Tšehhi Vabariigis näeme, et pisut on kasvanud regioonide vaheline ebavõrdsus. Poolas on see pisut nähtavam, Slovakkias äh, kõige nähtavam. Nendel kolmel juhtumil äh, äh, pra-, Praha, Mazovetski ja Varssavi võrd-, võrdluses ja Bratislava oleme näinud väga tugevat arengut, Bratislava on kasvanud kiiremini kui äh, riigi keskmine Ungaris, aga on regionaalne ebavõrdsus pisut kahanenud, see näitab, et Budapesti piirkond on arenenud aeglasemalt kui äh, ülejäänud riik. see ei ole sugugi ebatavaline pigem on see harjumuspärane nähtus, kui on kiire kasv, siis ähm, tekib äh, teatud äh, majanduskasvu kontsentreerumine. ja minu, ja ma ütleksin jälle, et Euroopa Liidu vahendid on äh, võimaldanud neid erinevusi tasakaalus hoida ja on võimaldanud kõikidel regioonidel tegelikult kiiremini kasvada, kui äh, oleks olnud see võimalik ilma nende vahendite toetuseta. järgmine slaid. aga kuidas me selle oleme saavutanud? üsnagi muljetavaldavad tulemused. ühtekuuluvusvahendite äh, eraldamise osas ning äh, toetuste intensiivsus elaniku kohta ühes aastas nendes liikmesriikides. aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist Tšehhi Vabariigis oli kõige suurem intensiivsus ühe isiku kohta kõigist liikmesriikidest. Ungari e, üsna sarnane, umbes samal tasemel ning tol hetkel oli Slovakkia koos Eestiga teises otsas siis neli liikmesriiki, kes äh, ka ajaloolises mõttes on saanud kõige rohkem toetusi Euroopa Liidust. De facto äh, praktiliselt kahekümneaastase perioodi jooksul, ma ütlen de facto sellepärast, et selle perioodi mõju on tunda kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kolm tegelikult kuna meil on N pluss kolm vahendite kulutamise reegel, nii et äh, palju, et kogu tulemust me veel siin ei, ei näe, see avaldub veel hiljem. ja osana SKT-st see toetus, nagu näete siin, on sam-, väga muljetavaldav. Ungari puhul järjepidevalt on Ungari saanud kõige rohkem võrreldes SKT-ga ka aastal kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kolmteist ligi üks protsendipunkt rohkem kui ülejäänud kolm Visegradi riiki. ja sellel perioodil ka pisut rohkem kui teised. järgmine slaid, palun. kuidas nüüd äh, läheb nendel riikidel täna? praegusel programmitöö perioodil äh, siin me näeme, et eristub Ungari, mis on suunanud juba rohkem kui kogu ühendu-, ühtekuuluvusvahendite summa konkreetsetele projektidele ja mis ka äh, täit-, finantstäitmise osas on nimekirja eesotsas ülejäänud kolm Visegradi riiki on pisut alla keskmise Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias ja üle keskmise Poola puhul Poola sellel perioodil on ka väga järjepidevalt oma tulemust, oma tulemusi näidanud on edasi liikunud võrreldes minevikuga väga tasakaalukalt, kasutades vahendeid käesoleva perioodi eelarvest. järgmine slaid. Äh, siin on küll väikeses kirjas, äh, see kõik ei olegi vaja keskenduda kõikidele nendele arvudele konkreetselt, see on väga klassikaline esitlus selle kohta, mis on oodatavad tulemused praegusel perioodil nendes valdkondades, kus me endiselt toetame paljusid projekte, nagu veemajanduse puhul, vee puhastamine, jäätmetöötlus transpordi infrastruktuur, lairibaühendused või äh, toetus ettevõtetele, aga mida mina tahaksin siinkohal rõhutada, on see, et äh, käesolev periood ja, ja seda ütlesin ka juba varasemas kommentaaris selle kohta, et äh, järk-järguselt tuleb muuta lähenemist selleks, et oleks võimalik jätkata lähenemise teel märkus on siis see, et kõik need, kõiges neljas liikmesriigis on järk-järgelt rohkem keskendutud teadusuuringutele ja innovatsioonile ja meie vahendite toetusega kõik need liikmesriigid suurendavad teadusuuringute osakaalu SKT-s, see on suurenenud olulisel määral ja suureneb olulisel määral aastaks kaks tuhat kakskümmend ma arvan, et see ongi õige tee ja niimoodi me ka läbirääkimisel sellele lähenesime nende nelja liikmesriigiga läbi rääkides. ja see on meie mõtlemine ka praegu, vaadates eelseisvat perioodi. tark spetsialiseerumine on aluseks ja vee- ja edaspidigi asetame rõhu teadusuuringute ja innovatsiooniprojektidele, infrastruktuuriprojektidele ja samuti oskustele, sest nagu nägite, nende liikmesriikide tööturud äh, hakkavad muutuma juba väga paindumatuks ja tuleb seega keskenduda oskuste parandamisele olemasoleva tööjõu puhul ja järgmine slaid. ja lõpetuseks. mida siis meie simulatsioonid äh, näitavad vastavalt meie makromajanduslikule mudelile, mida kasutame maja siseselt tegi ECFINis äh, meie modelleerimismudel üritab näidata, mis on netomõju SKT-le nendes neljas liikmesriigis, mis siis tuleneb ühtekuuluvuspoliitika alasest kulut-, alastest kulutustest. mida me siin näeme? et kogu perioodi vältel aasta, valisime siin aasta kaks tuhat seitseteist, me veel täpselt seega ei tea, mis on kogumõju perioodist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend nii et näeme ka vastavalt, et näitaja on madalam, kuid aastal kaks tuhat seitseteist tuginedes varasematele ühtekuuluvuskulutustele hinnanguliselt nende liikmesriikide SKT kõiges neljas liikmesriigis on protsendipunktide võrra nii palju siis kõrgem, mida te siin näete. nii et teiste sõnadega kui ei oleks olnud ol,, olnud ühtekuuluvuspoliitika, siis Poola SKT oleks seitse protsenti madalam täna, Ungaril viis protsenti madalam täna, Tšehhi ja Vabariigi ja Slo-, Slovaki SKT oleks neli protsenti madalam täna. ja kokkuvõtteks tahaksin ettevaatliku avalduse teha, ehk siis, et ühtekuuluvuspoliitika on andnud äh, tulemused, äh, mis tema peamine ülesanne oligi, aidata vähem arenenud piir, piirkondi ja liikmesriike läheneda Euroopa Liidu keskmisele. Nende nelja liikmesriigi puhul ei saa eitada muidugi, et äh, suur lugu selle edu taga neljas, nendes neljas liikmesriigis on olnud öö, otsesed välisinvesteeringud. on näha, et ühtekuuluvuspoliitika jätkuvalt mõjutab positiivselt neid majandusi. seepärast tulevikus peame järjest rohkem keskenduma innovatsioonile ja oskustele aitäh, härra peadirektor, väga huvitava ettekande eest. täna on meil väga hea päev, tuleb öelda, sest kõige halvem variant oleks olnud, et kakssada kuuskümmend miljardit aastast kaks tuhat seitse on äh, aastast kaks tuhat seitse on läinud nendele neljale riigile ning mingit äh, mõju ei ole saavutatud. aga praegu me räägime sellest, kas oleks võinud saavutada rohkem. igal juhul on meil teatud tulemused olemas. ning äh, üks asi veel täpsustuseks. täna on meil härra Murphy äh, esimest korda koosolekul uue liikmena. ning äh, võib-olla uue, oma uues ametis Kontrollikojast ja, ja äkki ta pärast võtab sõna ka, aga nüüd kolleeg Labajova. Uh, aitäh kõigepealt üldisemalt, äh, nagu ütlesite, alati on hea vaadata suuremat pilti seoses nende oluliste ühtekuuluvuspoliitika kasusaajatega ja täna sain teada mitu huvitavat asja. esiteks, mitte miski ei ole must ja valge, isegi mitte siin kon-, eelarve kontrolli komisjonis, vahel äh, saavad pahalastest äh, eeskujulikud õpilased ja teiseks me näeme, et ka komisjon suudab äh, pakkuda ka konkre-, konkreetset ülevaadet konkreetsest tulevikust, äh, tulemustest, äh, tegelikult me ju iga kord eelarve täitmisest rääkida, rääkides oleme seda palunud, oleme soovinud äh, teada, mis on ühtekuuluvuspoliitika reaalne tulemus, nii et suur tänu selle eest, lisaksin ka, et väga hea on, et me räägime parimatest tavadest, headest tavadest, konkreetsetest projektidest, positiivsetest näidetest, näiteks Tšehhi Vabariigist, arengu küsimuste ministeeriumis on välja töötatud äh, projektide kaart reaalajas, on näha, kus projektid asuvad, milline on nende mõju kohalikul tasandil, milline on nende lisandväärtus ja rääkides lisandväärtusest, ma arvan, et me ei peaks rääkima sellest, peaksime rääkima sellest, mis on ühtekuuluvuspoliitika reaalsed tulemused, aga üks filosoofiline küsimus teile. mitte ainult need neli olulist äh, kasusaajat ei ole ühtekuuluvuspoliitik, poliitikast äh, kasu saanud, vaid tegelikult terve Euroopa tänu sellele, me räägime siin Euroopa lisandväärtusest ning muidugi me võime seda vaadata erinevatest aspektidest. minu, äh, mina, minu arvates kõik need vaatenurgad täiendavad üksteist. üks lisandväärtus, mida Euroopa pakub, on ühtekuuluvuspoliitika me näeme siin piirkondlikult, mis on lisandväärtuse tegelik äh, tähendus. ükshaaval projektid äh, võib-olla ei paku lisandväärtust, aga kõik projektid kokku võet-, võttes, äh, neil on väga suur Euroopa lisandväärtus, seega mõjutavad nad kogu Euroopa Liitu, olgu siis jutt tööpuuduse vähendamisest või piirkondlikute erinevuste vähenemisest või keskkonnakaitse paremast tagamisest või ükskõik, mis teemast me räägime. seega ma usun, et meil on vaja tugevat ühtekuuluvuspoliitikat ka järgmises MFF-is, kuna see esindab seda Euroopa lisandväärtust, kas me näeme seda nende tõendite põhjal ning kas mitte see ei olegi see Euroopa lisandväärtus, millest me kogu aeg räägime. suur tänu selle esitluse eest, see oli tõepoolest väga huvitav. osade arvudega ma ei olnudki ise kursis, nii et paluge ka teistel peadirektoraatidel sarnase teabega meie ette tulla. kolleeg Štehovski, palun. Thank you very much uh,. There... aitäh selle väga muljetavaldava esituse eest. kõik arvud olid tõepoolest muljetavaldavad ning eh, kui me räägime Tšehhi Vabariigist, Brexitist, siis eh, tegelikult tuleks teid sinna kohale viia, siis te oleksite meie positiivsel poolel, kui te räägite nendest arvudest, aga nali naljaks, väga positiivselt tõepoolest olin üllatunud kõiges, millest rääkisite. minu küsimus puudutab tegelikult eelarve kontrolli komisjoni tööd see, millega me siin Euroopa Parlamendis tegeleme, mida me soovime saavutada, me tahame teada ju, kuidas paremini neid asju hallata. Te rääkisite äh, erinevate riikide tulemustest. siin on mul mõned voldikud Tšehhi ähm, eduloost, võite seda võrrelda teiste riikide omadega siin ei ole oluline mitte ainult see, mida Martina rääkis Tšehhi Vabariigist, vaid te, tegelikult on see kasulik kogu Euroopa Liidule, mitmed ettevõtted ju on seotud nende projektidega, Ähm, Lääne-Euroopa, Põhja-Euroopa ettevõtted. aga minu küsimus puudutab just seda. väga paljud projektid antakse läbipaistmatutele ettevõtetele, keegi ei tea, mis on selle ettevõtte struktuurid, keegi ei tea, kes on selle ettevõtte taga, me ei tea, kas me maksame mingisugustele Vene struktuuridele tegelikult või kust riigist need struktuurid siis pärit on. minu küsimus puudutab tegelikult kõiki neid riike, kas on mingisuguseid probleeme, mis vajavad muutmist seoses sellega ning teine küsimus. kui palju olete arvesse võtnud ka politsei uurimisi järgmise perioodi raames, näiteks mis puudutab konkreetseid projekte, projekte, mis algusest peale soovivad äh, kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, Euroopa vahendeid, teiseks äh, veel kontrollid, ütlesite, et viiakse läbi väga palju kontrolle, aga mis on nende kontrollide tulemus Regio peadirektoraadis, kui ma võrdlen teie kontrolle Olafi järeldustega või tulemustega, siis äh, sageli näeme, et teie kontrollid on tule-, tulemuslikud, ütlete, et midagi pole toimunud, aga Olav on tõlgendanud olukorda hoopis teisiti. tahaksin teada, kas teie jaoks on mingeid selliseid asju, mida nende juhtumite põhjal tulevikus muutma peaks? suur tänu vastamast! ja und Sie haben vorhin eine Debatte verpasst, wo wir see ning te enne ei osalenud ühes arutelus, kus me rääkisime Euroopa Liidu raha kuritarvitamisest või väärkasutusest Ungaris, Poolas ja Slovakkias ning sellega tegelesime päris jupp aega. asi puudutas ka Tšehhit. nii et oleks seda, tegelikult oleks sobinud selles arutelus seda rääkida. kolleeg Šoidrova. aitäh. tuleb nentida, et tegelikult mind selline positiivne ülevaade ei üllata, millest peadirektor rääkis. mina olen veendunud, et ühtekuuluvusfondidel on äh, väga positiivne mõju olnud, äh, eriti just Tšehhi Vabariigis. ja ma tean seda seetõttu, et äh, tulen piirkonnast, mis on väga palju ühtekuuluvusvahendeid kasutanud riigi idaosas ja ilma nende vahenditeta oleks meil palju raskem Lääne-Euroopale järele jõuda. nelikümmend viis protsenti Äh, vahendite kasutuse määr, see on murettekitav. muudatused ministeeriumites, ebastabiilsus vahendite haldamisel, see on selle taga, see tähendab, et tegelikult me peame investeerima suutlikkuse suurendamisse. seda me nägime tegelikult ju nendest, nendelt graafikutelt, me teame, et Tšehhi Vabariigis kasutatakse suutlikkuseks ka teatavaid vahendeid aga üks küsimus, tegite soovituse, et järelmeetmetena peaks äh, sihtima pigem teadus- ja arendustegevust, olen sellega üldiselt täiesti nõus, aga juhiksin tähelepanu sellele, et see võib suurendada piirkondlik, piirkondade vahelist erinevust või erinevust äh, pealinna ja ääremaade vahel, kuna teadus-arendusinstitutsioonid on ju suurtesse linnadesse äh, Prahasse, Brnosse, Tšehhi Vabariigis koondunud, aga ma saan eesmärkidest aru, ma tean, et majanduskasvu mootoriks on teadus-arendustegevus, aga kui me ei investeeri ka taristusse, siis võib see tekitada olukorra, kus lõhed pealinnade ning teiste piirkondade vahel suurenevad seetõttu ma arvan, et me peame endiselt investeerima ka taristustesse piirkondi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 ühtekuuluvuspoliitika seisukohast on oluline, et projektid rakendataks täies määras. ja mida me näeme Poolas, on see, et sageli alustatakse mingi projekti või projektidega, eriti taristuprojektide puhul, ja projekte ei lõpetata, ei viida lõpule. et ühtekuuluvus paraneb siis, kui tee ehitatakse ju lõpuni Vä-, Poola ja Valgevene välispiirilt näiteks kuni Saksamaa piirini. aga sageli see nii ei lähe. meil kipub olema nii, et valitsused suunavad raha ümber vastavalt poliitilistele vajadustele ja sellele, mis regioonides soovitakse valijatele imponeerida. komisjon peaks olema rangem selles valdkonnas ja kui me räägime nõrkustest, siis meil on traditsioonilised sektorid, mis äh, kipuvad maha jääma. Poola puhul on üheks niisuguseks sektoriks just raudtee, raudteetaristu, mis arengus kipub maha jääma ning äh, ma arvan, et Euroopa Komisjon on liiga leebe, ei survesta piisavalt Poolat. me peaksime avaldama rohkem survet raudteeprojektidega seoses komisjon seda sageli ei tee ja nõustub järeleandmistega, et kui raudteed ei moderniseerita, kui investeeritakse, kui suunatakse, siis läheb transport teedele ja ei tehta investeeringuid veerimisse ning äh, see mõjutab ühtekuuluvust äh, transpordivaldkonnas laiemalt. ning eh, ei tagata selle eesmärgi saavutamist, eh, mille, millesse me oleme investeerinud miljardeid, nii et komisjon peaks olema rangem. kui me räägime projektide täielikust rakendamisest, kui meil on projekte, kui meil on projekt, siis projekt tuleb lõpetada. et eh, anda et sellel oleks Euroopa lisaväärtus ja me ei peaks toetama riiki või valitsust lihtsalt selleks, et ta eh, suunaks raha mingitesse regioonidesse oma riigis, sellepärast et valitsuses on palju poliitikuid, kes sellest piirkonnast pärit on, või ida poole, kus samuti praegu võimul olevat valitsust toetatakse märkimisväärselt. et meie komisjonis oleme sageli toonud Poola raudteeprojekti negatiivseks näiteks ja komisjon peaks sellega midagi ette võtma. et miks komisjon siis, mul tekib küsimus, miks komisjon on nii passiivne? ja, ja siis meie komisjon peaks võib-olla siin midagi ette võtma, aitäh. härra Javor, aitäh. tänan selle väga inforikka ettekande eest ühtekuuluvuspoliitika rakendamise osas Visegradi riikides, olgugi et see kajastas minu koduriiki Ungarit üsna negatiivses valguses. Ungari tundub olevat siis erand paljudes aspektides teistest Visegradi riikidest. tegelikult me oleme seda teadnud juba mõnda aega ja oleme otsinud selgitusi niisu-, niisuguse Ungari erandlikkuse osas. ning sellega seoses tahaksingi küsida härra Lemeetrilt, et ja, sest selle kohta ma ettekandest midagi ei kuulnud. et milles Ungari siis eristub teistest riikidest? ja miks, tähendab, räägite sellest, milles eristub, aga ei räägitud sellest, miks see nii on. miks on see nii läinud nende aastate jooksul? ühtekuuluvuspoliitika projektidega, et kas on asi korruptsioonis, kas Ungaris on korruptsioonimäär suurem, kas see, sellest tuleneb see Ungari, Ungari halvemad tulemused või on tegemist projektide, valede projektidega või on projektid poliitilistel põhjustel valesti valitud, nagu kolleeg mainis, või ja see on väga oluline, kuna me praegu on käimas arutelud järgmise MFF-i kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, et meil on vaja vastuseid sellele, miks ühtekuuluvuspoliitika on põrunud osades idapoolsemates liikmesriikides ja mida Euroopa Liit saaks teha, et aidata nendel riikidel paremini kasutada ühtekuuluvuspoliitika raha. kas meil on vaja rangemat äh, regulatsiooni korruptsiooni vastu Euroopa tasandil, näiteks äh, kohustada riigi ühinema Euroopa prokuratuuriga või tõhustada kontrolli komisjoni poolt, mis see lahendus peaks olema? või peaks näitama hoopis riikidele, et Euroopa eesmärgid ja mõõdikud või, või tuleks need mõõdikud muuta kohustuslikuks ja keelata selle raha kasutamine poliitilistes kampaaniates? see on väga oluline, sest vastasel juhul järgmises MFF-is me hakkame samuti sama mõttetult seda raha kulutama äh, nagu eelnevatelgi eelarvetsüklite vältel oleme seda teinud. mind tõesti huvitab ja ma paluksin, et komisjon selgelt vastaks, milles nemad näevad äh, selle tulemuste erinevuse põhjust liikmesriikide vahel. kolleeg Seller. aitäh, proua juhataja. ka mina usun, et et Euroopa tõukefondidest riikide toetamine Kesk- ja Lõuna-Euroopas on mõjunud positiivselt. me ei tohiks aga unustanud, unustada, et juba aastaid ja aastakümneid oleme rääkinud nendest riikidest kui ümberkujunevatest riikidest. see tähendab, et üheksakümnendatest aastatest on seal on seal sisuliselt olnud ju ühe partei juhitav sotsialistlik äh, majandusmudel. turumajandust õpiti ainult äh, Karl Marxi teostest Manchesteri kapitalismi näidete varal. ja kui kommunism kokku kukkus ja sotsialism lagunes turumajanduse mõjul, siis ei tohiks unustada, et paljud ettevõtjad, ka lääne ettevõtjad, nägid seal suurte kasumite teenimise võimalust ning paraku seejuures kasutasid need varasemad juhtklikid nendes riikides võimalust ise teenida ning paraku need sidemed on, on siiani veel tuntavad ja nähtavad paljudel juhtudel ning ning äh, osaliselt põhjustavad äh, niisuguseid arenguid, mille üle me siin kahetsust avaldame, nii et äh, me ei tohiks silmi sellele sulgeda. see tähendab, et me peame tähelepanelikult jälgima arenguid ja lootma, et et aga areneb välja nendes riikides niisugune kodanikuühiskond, mis eh, isikutele, kes eh, riike, riiki suunavad, mis, mis, mis suuremat survet avaldavad neile isikutele. no kui ohtlikud need arengud võivad olla, nägime hiljuti Slovakkias aga asi ei puuduta praegu loomulikult Slovakkiat, vaid ka Maltat, kus samuti ajakirjanik mõrvati, kuna ta neid tehinguid ja sidemeid uuris. seoses nüüd äh, langeva tööpuuduse määraga Poolas, aga ka teistes riikides on see põhjustatud äh, suuresti sellest, et need riigid on Euroopa Liidu liikmed, et meil on vaba liikumine, muuhulgas ka tööjõu vaba liikumine. et kes A2 teed sõidab äh, idast läände, näeb et, et viiskümmend protsenti on Poola numbrimärkidega autod Hollandi ja, ja Briti sõidukid, mis seal sõidavad, kuuluvad sageli ka poolakatele ning ka Berliinis on järjest rohkem inimesi, elanikke, kellel on Poola pass, aga kelle alaline elukoht on Berliigi, Berliini. nii et Euroopa Liit on kindlasti seda olukorda mõjutanud ka nendes riikides, millest härra Lemetre rääkis, kus need, kus puudujääke on. ent loomulikult soovime jääda vaba liikumise juurde, sest äh, see on üks äh, suuri teemasid praegu, kus üks suur liikmesriik, milles töötavad paljud äh, inimesed Lõuna- ja Ida-Euroopast, on Euroopa Liidust lahkumas ning loobumas vaba liikumise põhimõttest, nii et see on väga oluline teema praegu seoses sellega, kuidas see mõjutab neid riike, kust inimesed sinna on siirdunud, aitäh! tänan! Äh, härra peadirektor, öelge, kas te olete päri selle tulemusega, mis on saavutatud kahesaja kuuekümne miljardi euro eest, palun? <clears throat> aitäh, äh, proua juhataja! ja suur tänu, kõneleja jätkab inglise keeles, täiendavate küsimuste ja mõtete eest minu ettekandega seoses loomulikult me ei tohiks kunagi jääda puhkama loorberitele. alati annab äh, midagi parandada meie rakendamises, avaliku raha rakendamises ja avaliku, avalike investeeringute tegemisel, nagu antud juhulgi. ning äh, sellest ongi lähtutud sellest meie olemegi oma kolleegidega DG Regios lähtunud. ega me ei ole siiani avastanud mingit võluvalemit äh, arengu tagamiseks. keegi kuskil maailmas ei ole. ja me õpime endiselt arengutest tõenduspõhiselt. seetõttu tervitangi võimalust, mis meile avaneb, et järgi mõelda natukene arengute üle ning see niisugune avatud lähenemine, mis meil on, hea tava kaardistamisel, positiivsete meetmete tuvastamisel, kajastub ka paljudes pilootprojektides, mille me oleme käiku lasknud aastate vältel, muuhulgas piirkondades mis on Euroopa Liidu keskmisest kõige kaugemal ning äh, mis, nagu üks kõnelejatest ütles, muidu jääksid nii-öelda arengurongist maha, et kui raha läheks ainult pealinnadesse. ja see pilootprojekt on mahajäänud regioonide algatus ning äh, sellega alustasime kaks aastat tagasi. ja selle käigus oleme nii mõndagi teada saanud juba. ning niisugused eksperimendid annavad meile olulist infot. et niisugune on meie lähenemine, millest me lähtume. et me ei väida, et me teame juba täpselt, kuidas asjad on, me õpime jätkuvalt üheskoos liikmesriikidega. ja ma loodan, et mul õnnestub teid veenda rohkem kui, suuremal määral, kui teie küsimused mõista annavad, et me ei pööra silmi kõrvale sellelt, mida liikmesriigid teevad ja et me vajadusel aktiivselt suhtleme liikmesriikidega, kui me arvame, et liikmesriikide arengusuund on ütleme, mitte õige. nüüd oma vastuse täielikkuse huvides lubage, ma alustan proua Labajova küsimusega. jah, on selge et kasu, mida saavad üksikud liikmesriigid, ei, ei saa piiritleda arengutega nende piiride sees, on selge, et positiivsed muutused majanduslikus olukorras, millest ma rääkisin, on toonud kasu samuti ka teistele liikmesriikidele läbi ühisturu peamiselt kahel viisil. üks nendest on lepingud, paljud ettevõtjad läänepoolsematest liikmesriikidest on saanud kasu või saanud sõlmida taristuprojektide arendamise lepinguid idapoolsemates liikides ning teiseks see täiendav majandus, need täiendavad majanduslikud võimalused on aidanud areneda kaubandusel. seda me näeme ekspordi ja impordi suhtest eh, nende liikmesriikide SKT-sse mis on oluliselt kasvanud vastavalt. ning see suurenenud kaubandus taaskord on kasu toonud kõigile Euroopa Liidus. meil on päevakorras ka punkt kohe pärast käesolevat punkti, mis käsitleb ühte konkreetset Tšehhi ettevõtjat. aga härra Štehovski eh, juba tõstatas küsimuse selle potentsiaalse probleemi kohta, mis tekib siis, kui läbipaistmatu ettevõtja saab äh, mingist meie projektist kasu. tahaksin üldises plaanis sellele küsimusele juba praegu vastata. meil on juba aastaid Tšehhis olukord, kus äh, lubatakse ka aktsiaseltse ja anonüümseid osalusi, mille puhul reaalsed kasusaajad ei ole selged. komisjon ja ka nõukogu on juba terve rida aastaid riigipõhistes soovitustes palunud Tšehhil sellega tegeleda. ning praegu läbi neljanda rahapesu vastase direktiivi mille Tšehhi on just rakendanud, on lõpuks saavutatud läbimurre selles küsimuses. et anonüümsed osalused ei ole enam võimalikud Tšehhi Vabariigis. nii et et teatud mõttes võib siin nüüd rahule jääda olukorraga, teatud mõttes, sellepärast et pädevad asutused, kui tegemist on konkreetse programmiga, mis on suunatud näiteks VKE-dele, peavad kontrollima, kas tegemist ikka on VKE-ga ning kui me süsteemi auditit läbi viisime aasta ja natuke veel tagasi Tšehhis, siis ei jäänud me rahule selle uurimise määraga, mida pädevad asutused toimetasid kontrollimaks, et ettevõtjad puhul on tegemist tõesti ettevõtjaga, mis on seal toetuskõlbulik, näiteks VKE-de programmis. nii et me oleme nõudnud, et põhjalikult kontrollitakse ettevõtjate tausta. ja praegu see nii ka toimub. üldisemas plaanis küsisite, missugune on olnud meie kontrolli mõju. kui me võtame viimase eelarveperioodi, siis meie kontrollide põhjal on tehtud korrektiive kahe miljardi ulatuses ja ja veel on täiendavalt tehtud korrektiive läbi siseriiklike auditimehhanismide. nii et äh, need andmed peaksid teile juba esitatud olema. vajadusel saame need uuesti esitada. ja selles plaanis, kui me räägime nüüd vigadest, siis äh, oleme tõendanud ja endiselt teeme seda nüüd projektide lõpetamise faasis äh, kaks tuhat seitse kuni kolmteist projektide osas, et meil tõenäoliselt tuleb äh, jääkveamäär alla kahe protsendi tänu nendele olulistele korrektiividele, mis on tehtud aastate vältel. mis puudutab pettusi ning äh, ilmselt on just see, asi, millele te viitasite, kui te rääkisite Olafi aruannetest, siis peab paika, et meil ei, et me ei tee alati samu järeldusi nagu Olav oma aruannetes. Need järeldused ei kattu Olafi aruanded lähevad eh, süstemaatiliselt liikmesriikide ametivõimudele ja liikmesriikide organid saavad neile reageerida, vajadusel esitada täiendavat infot või muud, mille tulemusena sageli rakendatakse korrektiive, võib-olla mitte sajaprotsendilisi alati nagu Olav vähemalt varem on soovitanud. aga Olafi aruannete põhjal igal juhul meetmeid rakendatakse väga põhjalikult, kuni me tõesti võime jääda rahule olukorraga, et, et probleemid on lahendatud. ja alati ja mitte alati ei ole tegemist pettustega Olafi aruannete puhul, sest pettusejuhtumite puhul on selgelt, et korrektiivi määr on sada protsenti. muud võimalust ei ole. proua Šoidrova. Te ise märkisite Tšehhi Vabariigi idaosa areng ei ole olnud nii ei oleks olnud nii positiivne ilma ühtekuuluvusrahastuseta. tänan teid selle seisukoha eest ja olen sellega täiesti päri ning te kardate, et kui keskendutakse innovatsioonile tulevikus, siis võib see suurendada lõhesid eri regioonide vahel. jah, see on asi, millele tuleks tähelepanu pöörata, aga taristu ei ole äh, ainus, ainus aspekt, mis võimaldab majanduslikult järgi jõuda arenenumatele piirkondadele. et siin on vaja ka innovatsiooni ja seda me üritamegi oma targa spetsialiseerumise lähenemise raames saavutada. nimelt suunata ametiasutusi regionaalsel tasandil ja liikmesriikides mõtlema järgi selle üle, missugused on nende tugevad küljed, millele nad peaksid keskenduma. selleks, et paremini edasi liikuda. no ma üldisemas plaanis teeksin ettepaneku, vaadates neid väga positiivseid eh, järelejõudmisjuhtumeid või arenguid, et et me peame loomulikult vaatama meie äh, investeeringute suunda kõigis nendes liikmesriikides, suunitlust. ja riigid peavad mõtlema tulevikku, tulevikku vaadates juba sellele, et tõenäoliselt need summad vähenevad võrreldes praeguse tasemega ja kuidas siis neid valdkondi arendada. härra Liberatski, ma ei saa öelda, et ma teiega nõustun kõigepealt lõpetamata projektid. kõigepealt peaksime täpselt määratlema, millest me räägime. kui projekt ei lõpet-, kui projekti ei lõpetata ja ei toimi, siis tuleb see raha tagasi maksta, see on väga lihtne. ja teie komisjon on õigupoolest põhjalikult uurinud olukorda Kreekas, sest seal on ka tähtajad. ja viimase perioodi lõikes pärast viimase täiendava tähtaja kukkumist, peaksid märtsiks kaks tuhat üheksateist ju kõik projektid äh, rakenduma ja me teame, et see ei saa üldse lihtne olema. nii et äh, öelgem selgelt välja, et projekte ei tule mitte ainult lõpetada, vaid see peab minema ka kasutusse. selleks, et äh, meie toetust tagasi ei nõutaks. teine näide millele te vist viitasite, tundub mulle, kiirteed. mida ei oleks ehitatud valmis, ei ole ehitatud valmis põhjapiirilt lõunapiirile või idapiirilt läänepiirile. noh, loomulikult kiirteed Euroopas on asjad, mis on Euroopas äh, reeglina valmis ehitatud ning siin ei ole eri, erinevusi ida ja lääne, lõuna ja põhja liikmesriikide vahel. siin on võimalik liikmesriikidel määratleda oma prioriteete, et teatud lõigud ehitatakse valmis eelisjärjekorras. ja lähtutakse projektide küpsusest ja siin ja ehitustööde keerukusest või lihtsusest. et niisuguseid asju tuleb arvestada ja te võite kindlad olla, et kui me räägime näiteks S6-st Põhja-Poolas, siis meie kavatseme nõuda et, et tagataks see projekti osa, mis annab Euroopa lisaväärtuse. mis puudutab raudteetaristut, siis taaskord ma ei, ei nõustu teie hinnanguga. ma olen ise käinud Poolas, et panna alus ühisele rakkerühmale alustada selle tööga, milles siis ühelt poolt osaleb Poola riik, Poola raudtee, ma ei, täpselt ei mäleta enam, raudteeamet või kuidas seda nimetati, ja teiselt poolt meie ning kaasatud on Euroopa Investeerimispanga poolt ka JASPIS. ning mõte on selles, et võimalikult tugevat poliitilist survet avaldada kogule, mis peaks nende, nende projektide arendamisega tegelema ning mis, nagu me teame, ei ole varasemalt väga hästi toiminud. ning asja mõte seisneb selles, et need summad, need miljardid, mis eraldatakse käesolevaks eelarveperioodiks, oleksid lõpuks tõesti kasutatud ära raudtee arendamiseks ja raudtee kvaliteedi parandamiseks. raudtee kui sellise olukorra parandamiseks. no tõesti, meil on olnud muudatusi võrreldes algsete kavadega, kus siis on rööpmestiku äh, parandamist, parandamine asendatud veeremi veeremise tehtavate investeeringutega ja põhjuseks oli siin see, et rööp, rööpistikuga seotud projektid ei olnud lihtsalt piisavalt äh, edasi liikunud. kas see on nüüd hea või halb areng? kui me vaatame Poola raudtee kasutatavuse seisukohalt, siis ei ole üldse halb. sest meil on nüüd palju parema kvaliteediga veerem ning see on andnud äh, tulemuseks reisijate arvu märkimisväärse kasvu Poolas. minu meelest on reisijate arv, kui ma õigesti mäletan, kasvanud üle neljakümne protsendi viimase kuue-seitsme aastaga. ja ma räägin praegu puhtalt lihtsalt mälu järgi. ja me ei taha loomulikult sellega peatuda. ja soovime tegeleda ka raudtee kui sellise kvaliteediga läbi rakkerühma töö ning meil on siin ka meie peadirektoraadi direktor, kes osales selle rakkerühma töö alustamises ja jälgib selle tegemisi. ning me jälgime arenguid võimalikult lähedalt ja teeme koostööd, tihedat koostööd Poola riigiga tagada nende projektide raames edusammud. mis puudutab projektide või rahade jaotust Poola regioonide vahel, tahaksin rõhutada esiteks, et käesoleval eelarveperioodil on rahad märkimisväärselt juba suunatud regioonidesse, rohkem kui pool Poolale eraldatud rahast on eraldatud regionaalsetele projektidele ja siin ei ole midagi muutunud. tegemist on olukorraga, mis kujunes juba enne praegu ametis oleva valitsuse ametisse nimetamist. et idapoolsemad ja lõunapoolsemad äh, piirkonnad, nende eelistamine on põhjendatud objektiivsetel kaalutlustel, kui me vaatame suhtelist arengumäära, siis näeme, et seal on areng olnud aeglasem võrreldes teiste piirkondadega, mis on jõudnud umbes viiekümne protsendi määra juurde Euroopa Liidu keskmisest. ning härra Benedek lõpetuseks. miks Ungaril on läinud halvemini kui teistel liikmesriikidel? jah, Ungaril on tõesti läinud nähtavalt halvemini kui teistel liikmesriikidel, aga kui me, me vaatame praegu ju perioodi, mis on väga spetsiifiline, selles mõttes, et et äh, meil on selja taga viimase aja kõige raskem majanduskriis ja selge on, et Ungarit mõjutas see kriis äh, väga erinevalt teistest vaatluse all olevast kolmest liikmesriigist. Ungari on saanud makromajanduslikku abi Euroopa Liidult ja ka Rahvusvaheliselt Valuutafondilt, kui ma ei eksi, aastatel kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa. nii et äh, Ungaril oli tõesti majanduses väga tõsine olukord, kus rahvusliku vääringu väärtus langes märkimisväärselt ning pangandussektor oli tõsise surve all ning äh, see kajastub kõik äh, nendes graafikutes, mida ma näitasin. ja mm, praegu võiks öelda, et Ungari on nüüd nii-öelda keskmisest vähem eemal või on lähenenud keskmisele võrreldes teiste liikmesriikidega kiiremini. seega areng Ungaris on kiirenenud. me võime vaadata vastavaid riigipõhiseid soovitusi, mis on nimetatud liikmesriikidele tehtud Ungari erinevus seisneb selles, et Ungaris on avaliku sektori kulutuste osakaal SKT-st olnud suurem kui teistes kolmes vaadetluse all olevast liikmesriigist, kus äh, osakaalud on väga sarnased Euroopa Liidu arenenumate liikmesriikidega, nimelt umbes viiskümmend protsenti. ja Ungari ei ole olnud nii edukas. ka mm, just seetõttu, et see makromajanduslik olukord on olnud ebastabiilne. Äh, ma räägin siin siis välisinvesteeringute riiki toomisest võrreldes nende teiste kolme liikmesriigiga. üldjoontes aga, kui vaadata rõhuasetusi, mis meil olid sel perioodil seoses eh, rahade suunamisega, siis on täheldatav selge liikumine innovatsioonile tehtavate kulutuste suurendamise poole. tänu meie projektirahadele peaks Ungari liikuma ühelt koma kolmelt protsendilt kaks tuhat kaksteist ühele koma kaheksale protsendile aastal kaks tuhat kakskümmend. Eh, ma räägin siin investeeringute, ma räägin siin siis eh, teadus- ja innovatsiooni investeeringute osakaalust SKT-s. nii et eh, on näha, et meie fondide, fondidest on siin kasu olnud ning kui vaadata nüüd makromajanduslikku prognoosi siis eh, ei saa öelda, et meie fondidel ei ole olnud mingit mõju Ungaris. pigem tuleb öelda, et eh, teised faktorid on negatiivset olukorda mõjutanud, töötanud nii-öelda Ungari vastu üldises plaanis. nii et see mõjukoefitsient on olnud viis koma kolm protsenti kaks tuhat seitseteist SKT-st võrreldes aastaga kaks tuhat neli. ja suur tänu teile! härra Murphy, palun! suur tänu, suur tänu tervitussõnade eest ja võimaluse eest kuulata seda väga huvitavat mõttevahetust ühtekuuluvuspoliitika teemal. minule on see eriti tähtis, kuna mina vastutan aastaaruandes just selle peatüki eest. härra Lemetro selgitas oma sõnavõtus, on seos ühtekuuluvuspoliitika ja majandusarengu vahel. väga oluline poliitikavaldkond. kontrollikoda ka tõsiselt uurib seda poliitikavaldkondi selleks, et oma kinnitavat avaldust anda vastavas peatükis ka, mida ma puudutasin samuti nõuetele vastavusauditid. ja kontrollikoja tegevusest veel ühtekuuluvuspoliitika osas äh, viime läbi auditeid igal aasta, see on osa kinnitavast avaldusest, nagu öeldud, see puudutab tervikuna ühtekuuluvuspoliitikat, on ka valimi auditid liikmesriikides vigade määrunud külge minevikus. nüüd näeme veamäära kahanemist aladest aastal kaks tuhat seitse, üksteist protsenti, neli, neli koma kaheksa protsenti aastal kaks tuhat kuusteist, mis oli viimane raport, nii et ma arvan, et see on igati tervitatav areng, aga muidugi äh, siiski olulisem määr on endiselt kaks protsenti, nii et siin saab veel üht-teist ette võtta. ja kontrolli kojal on nüüd tulemusauditite programm samuti ühtekuuluvuspoliitika alaste tegevustega seoses. aasta kaks tuhat kaheksateist oli äh, prioriteetne audit äh, ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise osas käesoleval aastal, mis on kindlasti äh, huvitav panus teie jaoks. ja veel kaks auditit, mida mainiksin. kaks tuhat viisteist hankeaudit eriti ühtekuuluvuspoliitika kontekstis just. ja hiljuti alustasime sarnast auditit pettused ja ühtekuuluvusse puutub seitset liikmesriiki, Bulgaaria, Prantsusmaa, Kreeka, Läti, Rumeenia ja Ungari. ja tulemused loodetavasti kaks tuhat üheksateist alguses või keskel. ja hetkel töötame välja järgmise aasta tegevuskava, kus mõtleme ka muid ettepanekuid esimeste, komisjonide esimeste konverents näiteks või muid kaasata. mõte oleks just hangetega midagi jälle ette võtta, võtta arvesse teistsuguseid aspekte kui kaks tuhat viisteist. ma arvan, need on kõige olulisemad teemad, millele hetkel tahaks teie tähelepanu juhtida. tänan! Herzlichen Dank, damit sind wir am suur tänu, sellega me ka lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu peadirektor, palun jääge meiega ka järgmiseks, järgmise punkti aruteluks, Kurepesa projekt. ja nagu öeldud, kinniste uste taga ei ole meil vaja seda koosolekut korraldada, kuna see on niikuinii avalikkusele teada ja annangi teile kohe sõna. I think I will tutvustan teile, ma arvan, asju kronoloogilises järjestuses. nagu teate, märtsis kaks tuhat seitseteist pidid liikmesriigid meile esitama oma programmide lõpetamise paketid, mis puudutasid äh, programmi aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. Tšehhi Vabariik ka nii tegi, kaasa arvatud äh, Kesk-Böömimaa programmi osas mis puudutas ka, mis puudutas ka toetust kaks, ligi kaks miljonit eurot, mis oli suunatud ettevõttele, äh, mis kandis nimist Sooknest, kurepesa. kuid Tšehhiaveti võimud teatasid, et antud kuluartikkel antud riiklikus tegevuskavas oli läbivaatamisel sest käimas oli uurimine riiklike ametiasutuste poolt ja Olafi poolt. detsembris eelmisel aastal Olav äh, sai oma raporti valmis ja saime selle ka kätte ja see edastati Tšehhi ametivõimudele ning tuginedes sellele raportile kus öeldi, et äh, korrapesa ei olnud tegelikult sõltumatu VKE, vaid ettevõte, mis kuulus tegelikult toiduainete tööstuse gruppi. sellepärast ta ei olnud valikukõlblik VKE-de toetusele ja tuginedes nendele Olafi järeldustele Olafi raportis tegime ettepaneku Tšehhi ametivõimudele tagasi võtta need kulutused Kesk-Böömimaa programmist. Nad nõustusid veebruaris ja seepärast saimegi programmi lõpetada ning kulutused jäid välja siis toetusest. ja sel hetkel, sel, sellesse ajahetke olemegi siis nüüd praegu jõudnud, äh, nii et see Euroopa Liidu eelarvest ei ole antud toetust sellele projektile. aitäh, see on oluline täpsustus, kolleeg Stehhovski nüüd tänan väga, härra peadirektor, selle selgituse eest. mina lugesin Olavi raportit, mis lekkis välja. ja mulle öeldi korduvalt, et ma olen Brüsselis suurim äh, hukkamõistja, kuid ma ei astunud mingeid samme peaminister Babiši suhtes, kuid see ei ole üldsegi mitte tänase teema keskmes. küsimus on, kuidas see üldse sai juhtuda ja mida saaks siis teha selleks, et seda enam ei juhtuks? kui lugeda Olavi raportit, siis algusest peale on kõige olulisem info seal näha, et et äh, algusest peale see ettevõte ei tegutsenud läbipaistvalt, keegi ei teadnud, kes oli omanik. nii enam juhtuda ei tohi. me ei saa lubada, et keegi saab luua ettevõtte ilma, et oleks teada, kes on tõelised äh, omanikud, kes väida- ja kes väidavad, et nad on VKE-d. teiseks peame usaldama, aga siiski ka kontrollima, äh, nagu on tavaks öelda. me ei saa lihtsalt jääda uskuma seda, mida ettevõtted ise ütlevad, kui nad väidavad, et nad on VKE-d. on olemas andmebaasid, registrid, äh, millega saab tutvuda, et näha, kas äh, asjaomane ettevõte on ikka VKE. Olafi raportis maiditakse ka teie regio auditit, mis tegelikult midagi ei tuvastanud. ja nagu ma varem ütlesin, me peame muutma nende auditite läbiviimise viisi, auditid peavad olema targemad, mitte ainult horisontaalsed, vaid ka vertikaalsed, tuleb mõelda ka omavahel seotud aspektidele. pidevalt äh, käime missioonidel, kus meile öeldakse, et on juba tehtud kümme auditit, aga need kümme auditit ei tuvasta kunagi midagi, miks alles siis Olav lõpuks avastas, et tegemist oli pettusega? ja viimane märkus. mikspärast kardame me avaldada äh, lõppjäreldusi? minister, rahandusminister Tšehhi Vabariigis ütles, et ta peab küsima juristidelt, kas seda saab, seda raportit saab avaldada. kuid mingisugust õiguslikku analüüsi pole kunagi tehtud. nii palju, kui mina tean. mina arvan, et enamus on avaldatav ja see tõstaks ka Euroopa Liidu usaldusväärsust on väga palju häid näiteid selle kohta, kuidas ühtekuuluvusvahendid on aidanud Euroopa Liidu majandust, aga on ka selliseid juhtumeid, mis on viinud pettusteni. oleks hea, kui järgmisel korral saaksime arutada ainult positiivsemaid juhtumeid ja mitte negatiivseid. ma arvan, et just teie peadirektoraat saab otsustada kas tšehhid on edendanud projekte, mis on kasuks Euroopa Liidule ja Tšehhi Vabariigile. kolleeg Labajova, suur tänu. meie komisjoni aseesimehena tahaksin, äh, et me jääksime just meie pädevuse juurde ja ühtlasi tegi Regio pädevuse juurde, nii et peadirektor, tahaksin esitada kolm väga lihtsat küsimust, sest ma loomulikult olen põhjalikult tutvunud paljude materjalidega, mis on seotud selle projektiga, nii et minu kolm küsimust. esiteks, kas te võit, saate kinnitada, et kulutuste lõppsumma, mis deklareeriti, näitab Olav, et et sellel ei ole mingisugust mõju Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele, mida makstakse Äh, andmed on võetud detsembris kirjast äh, tegeregiolt Tšehhi ametivõimudele aastal kaks tuhat kaheksateist. kas Tšehhi ametivõimud olid nõus äh, lõpparvutusega, kaasa arvatud maha arv, arvestused jaanuarist, kahekümne viiendal jaanuaril, kui ma ei eksi, sellel aastal ja kolmas, kas te saate kinnitada, et ei ole Euroopa Liidu rahastamist Storkneti projektis et, et komisjon ei pea mingisuguseid samme astuma, suur tänu. ja, also generaaldirektor, weshalb wir uns mit der Geschichte hier befassen? härra peadirektor, meie käsitleme siin seda küsimust just sellepärast, et tegemist oli algselt Euroopa Liidu projektiga. muidu ei, me sellest kurepesast ei räägiks ja kõik see asi võttis muidugi väga kaua aega, kuni Tšehhi võimud lõpuks otsustasid, et et see võetakse Euroopa projektide nimekirjast välja. nii et siin tuleb äh, tõdeda, et tegemist oli Euroopa Liidu projektiga, mille juures oli, millesse oli kaasatud oluline Tšehhi poliitik ning audit leidis probleeme sellega ning me oleme seetõttu sellega päris pikalt juba tegelenud ning me kindlasti ei tohiks jätta muljet, et me, me kuidagi poliitilistest põhjustest tulenevalt sellega tegeleme, ma rõhutan, et tegemist on Tšehhi Vabariigi kontrollsüsteemide märkimisväärse nõrkusega siin. me, meil ei ole loomulikult mingit seadust, mis mis keelab teatud ettevõtjate osaluse nendes komisjon, nendes ettevõtmistes, aga see oli Tšehhile väga oluline ja on oluline ka teistele riikidele, et äh, niisugused asjad lõpetada. aga nüüd härra peadirektor. tänan, proua juhataja. härra Štihovski, ma võin üsna lühidalt vist oma vastuse formuleerida, arvestades seda, mida ma juba rääkisin eelmise punktiga seoses. esiteks, olgugi et te seda ei küsinud, tahaksin rõhutada, et me tahtsime, et meil oleks piisav kindlus, et oleks tagatud, et kurepesa juhtum on ainus juhtum ning kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodi projektide lõpetamisega seoses palusime auditipädevusega asutusel kontrollida põhjalikult kolmekümmet VKI-dega seotud projekti ning kontrollisime seda siis omalt poolt ka uuesti ja ei leidnud tõesti rikkumisi. see puudutab nüüd siis varasemaid projekte ja kindlust selles osas, et nendega on kõik korras mis puudutab praegust perioodi, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis olen ma igati päri sellega, mida te ütlesite. me viisime läbi varajase hoiatuse süsteemi auditi ettevõtluse innovatsiooni programmi vastava osakonna osas, mis on asutus, mis Tšehhis enamuse nendest toetustest heaks kiidab. tegime seda eelmise aasta veebruaris ning leidsime, et see makseasutus liigselt usaldas või tugines talle esitatud, ettevõtjate poolt esitatud infot enda kohta. me rõhutasime, et see makseasutus peaks süstemaatiliselt äh, süvitsi kontrollima talle esitatavat informatsiooni. ning nagu ma ütlesin, nii praegu ka toimub. kuna periood oli alustatud juba niisuguse suhteliselt nõrga kontrolliga, siis vaatasime ka projekte, mis olid juba saanud äh, toetuse. ning äh, ei leidnud. Nende hulgas kunstlikke VKE-sid või kunstlikult VKE-deks äh, kirjutatud ettevõtjaid nii et nüüd, kui tohin nii öelda, paistab, et Tšehhi Vabariigis on kontrollmehhanism paigas ja on olemas ka õiguslik raamistik, mis võimaldab äh, makseasutustel kontrollida VKE-sid, tagamaks, et on teada nende tegelikud kasusaajad. mis puudutab aruannete avaldamist, siis Olavi aruanded ei ole mingid suvalised aruanded. ning äh, siin on tegemist küsimusega, mis ei ole minu pädevuses. proua Labajova, ma pean tunnistama, et ma ei mõistnud teie esimest küsimust. Teie teine küsimus, jah, Tšehhi ametivõimud äh, nõustusid selle projekti välja võtma äh, Kesk-Boheemia regiooni programmist või tegevuskavast, mis võimaldas meil selle programmi aruande sulgeda eelneval kuul. ning äh, kolmas küsimus. see tähendab tõesti, et Euroopa Liidu raha kurepesale eraldatud ei ole. proua Labajova küsis, kas läbi selle eh, hiljutise otsuse eh, Kurepesa suhtes, kas, eh, kas Tšehhi Vabariik kaotas raha läbi selle? ei, Tšehhi Vabariik ei ole kaotanud raha, ei ole üldist toetust vähendatud läbi selle, et nimetatud projekt võeti toetatavate nimekirjast välja. aitäh! väga meeldiv oli teiega vestelda, ehk kutsume teid uuesti, tahaksin tänada ka teie meeskonda, kes täna vapralt siin kõik esinesid ja olulist informatsiooni meile jagasid. ning eh, suhtleme teiega edasi. täna jätkame kell pool kolm kuulamisega, eelarvevolinik Oettingeri kuulamisega seoses uue eh, peasekretäri nimetamisega, aitäh!